So, good morning, lady. niisiis, tere hommikust, daamid ja härrad. kell on juba üheksa null kuus ja alustame koosolekuga. meil on aega seitsekümmend viis minutit, et hääletada täna hommikul eks päevakorrapunkt number üksteist, idapartnerlust käsitlev soovitus nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele enne seitsmeteistkümnenda aasta novembri tippkohtumist. rääkisime sellest ka eile pärastlõunal, kas kaasraportööridel on midagi öelda, Knut Fleckenstein? proua Andrekeina, ei. selge siis võime minna hääletuse juurde. alustagem. muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend poolt siiski härra Schultz sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, kontrolligem õige seda. sada kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt siiski sada nelikümmend kaheksa härra Šolts poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend neli kompromiss poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa Borghese poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kui kontrollime, hea küll, sada üheksakümmend, härra Rangel, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend kaks härra Schaffhauser poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, sada üheksakümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss üks põhjenduspunktides, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, mm, number viis poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kuus Harms ja Meserits, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend. Nikolai, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend ük-, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend üheksa Fatiga poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. jõuame elektroonilise hääletuseni koos muudatusettepanekutega, raporti projekt, hääletus on alanud. kohal on nelikümmend seitse kolleegi, hääletus on lõppenud ja neljakümne poolthäälega on see vastu võetud. õnnitlen raportööri. Right, congratulations to the two co-raport-. õnnitlen kaasraportööre suurepärase ähm, ettevalmistustöö eest selle väga keeruka hääletuse juures. järgmine päevakorrapunkt number kaksteist, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelisi suhteid ja koostööd käsitleva partnerlusleppe sõlmimine raportöör Charles Tannock, härra Tannock, kas te soovite midagi öelda? pakun välja, et hääletame plokis kõiki Scholzi ja Solli muudatusettepanekuid, et siis saaks märksa kiiremini, kui aus olla hakkame peale ja vaatame siis, kuidas täpselt läheb. härra Tänak, ähm, ma olen kõige poolt, välja arvatud nende poolt, ehk siis märksa kiiremini saaks, kui vaataks neid plokina. Ähm, tekib küsimus, kas sellega nüüd ollakse nõus, aga hääletame lihtsalt, ütleb härra McAllister. kõigepealt siis elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Vote is closed. lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks versus kolm. ehk siis jõuame raporti projekti juurde seoses Uus-Meremaa partnerluslepingu sõlmimisega. alustame muudatusettepanek kakskümmend üheksa, Kristea poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend, Nikolai poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kolmkümmend üks, Šolts. hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa vastuhäält. kolmkümmend kaks, Solija poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kolmkümmend viis, hääletus on alanud. kaks kolleegi ei ole veel hääletanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend viis, kuus, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kus punktid, number kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neli, viis, kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse, kaheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kuus. kahekümne neljas langes ära, ütleb härra McAllister. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud volitused, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus, kahe vastu, õnnitlen raportööri. nelikümmend kuus poolthäält, kaks vastu, seitse erapooletut we come to muudatusette, äh, vabandust, päevakorrapunkt neliteist. ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vaheline laiendatud partnerlus ja koostööleping. kas proua Jaakonsaari soovib midagi öelda raportöörina? ei? selge, siis võime minna hääletuse juurde. kõigepealt mulle öeldi äsja, et peame kinni sellest, mis on kirjas. ehk siis kõigepealt ähm, mitteseadusandlik ähm, raport päevakorrapunkti neliteist järgi ja alustame kompromissist kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitseteist, härra Kaava poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, komp-, muudatusettepanek kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, suurepärane muudatusettepanek, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuuskümmend Scholz poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend üks, Kukan poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üheksakümmend seitse Gomes poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. üks hääl on veel puudu. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kakskümmend kaks Andrikeene poolt. vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada, ei, kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend kuus, Scholz poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, sada kakskümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ilmselgelt vastu võetud. sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada nelikümmend üks. sada nelikümmend üks Scholz poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Inta viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt vastu erapooletuid vastu võetud, kaheksa poolt vastu erapooletuid vastu võetud, Inta kümme poolt vastu erapooletuid vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt vastu erapooletuid tagasi lükatud. põhjenduspunktid või kontrollime selge sada nelikümmend seitse, kontrollime seda Vote is closed hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, volitused ei, siin ei hääleta, ehk siis elektrooniline hääletus, raporti projekt koos muudatusettepanekutega, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolme, neljakümne seitsme poolthäälega. päevakorrapunkt viisteist, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriigi ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping. raportöör ei soovi ilmselt midagi öelda, ehk võime ka minna kohe hääletuse juurde. üks elektrooniline hääletus ähm, so, projekti kohta, hääletus on alanud. kolm häält on veel puudu, kaks puudu kaks kolleegi ei ole veel hääletanud. no aga sulgen hääletuse ja vastu võetud nelikümmend kuus poolthäält, kuus vastu. no nii, kolleegid, me oleme väga tempokalt ähm, tegutsenud, ütleb härra McAllister. järgmine päevakorrapunkt pidi algama kell kümme viisteist. ehk siis nelikümmend viis minutit kohvipausi ja ilusat päeva teile!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

So, ladies and gentlemen, dear. lugupeetud kolleegid. jätkame kuueteistkümnenda päevakorrapunktiga. ja tahaksin siin tervitada Pierre Kreenbüüli, ÜRO Palestiina põgenike abi- ja tööorganisatsiooni äh, Lähis-Idas äh, peakomissari nagu igal aastal oleme kutsunud ka meie eelarve kontrolli komisjoni ja arengukomisjoni kolleegid äh, sellele kohtumisele. nagu te teate, UNRWA on ÜRO agentuur, mis äh, loodi Peaassamblee poolt üheksakümne neljandal aastal ja mis äh, pakub abi ja kaitset umbes viiele miljonile Palestiina põgenikule Jordaanias, Liibanonis, Süürias, läänekaldal, Gaza sektoris ja Ida-Jeruusalemmas UNRWA pakub äh, umbes selliseid teenuseid, nagu tavaliselt äh, valitsused pakuvad. Neil on äh, kolmkümmend tuhat töötajat, pakuvad haridusteenuseid, tervishoiuteenuseid, sotsiaalteenuseid, taristu ja mm, laagriparandust, kaitset ja mikrorahastust. Euroopa Liidu ja UNRWA strateegiline partnerlus ulatub tagasi aastasse tuhat üheksasada seitsekümmend üks, meil on äh, ühine eesmärk edendada stabiilsust ja inimarengut äh, Lähis-Idas ja UNRWA on väga oluline äh, ka julgeoleku, stabiilsuse, rahu ja arengu tagamiseks Lähis-Idas Euroopa Liit ja liikmesriigid on suurimad rahastajate hulgas. lugupeetud kolleegid, Arengukomisjon UNRWA on korral-, korraldanud ühise näituse üheksandast kolmeteistkümnenda oktoobrini, mis informeerib teid pagulaste kogukondade õpetajatest, seal on palju videoid, intervjuusid ja fotosid, kutsun teid kõiki üles külastama seda näitust PHS hoone teisel korrusel Yehudi Menuhini ruumis. nüüd annaks kümneks-viieteistkümneks minutiks sõna valin komissar Kreenbüüli ja siis saame pärast jätkata aruteluga. tere tulemast meie komisjoni. aitäh, aitäh küllakutse eest, on väga suur au jälle siin väliskomisjonis Euroopa Parlamendis kohal olla. komisjoni liikmed, parlamendi liikmed, daamid ja härrad, aitäh selle võimaluse eest, aitäh eriti selle eest, et te äh, väga tugevalt äh, ja suuremahuliselt äh, olete toetanud meid, Euroopa Liit ja väga selgelt ka Euroopa Parlament on alati UNRWA-le andnud toetust UNRWA töös ja meie jõupingutustes saada kokku vajalikku toetust Palestiina põgenike jaoks. Te teate, et viis koma kolm miljonit on Palestiina pagulasi praegu äh, Gaza sektoris, läänekaldal, Jordaanias, äh, Süürias, Liibanonis. et äh, tegemist on paljude inimestega, meie mm, vastutame selle eest, et et varustada neid nende teenustega, mida te just mainisite, meil on terve rida tegevusi ja ühi-, räägin neist hiljem lühidalt. väga oluline on, et nii palju toetust äh, poliitiliselt tuleb äh, alates seitsmekümne esimesest aastast äh, Euroopa Liidult ja me oleme kõik väga tänulikud selle toetuse eest, sellele tööle, mida UNRWA väga rasketes tingimustes teeb. meil olid väga me oleme saanud väga palju toetust ka Euroopa Komisjonilt äh, sel aastal on seda veelgi suurendatud selle otsusega, millest äh, mind teavitas volinik Haan mõni päev tagasi, et äh, kahe, et antakse rohkem abi kui kaheksakümmend kaks miljonit, mida äh, igal aastal me saame tänu ühisele deklaratsioonile, millele me oleme allkirjastanud. me oleme väga tänulikud selle abi eest, mida me saame Euroopa Liidult. ma viitasin sellele keerukale äh, konte-, kontekstile, milles UNRWA tegutseb ja tahaksin algutuseks rääkida äh, nendest raskustest ja väljakutsetes, äh, millega me kokku puutume oma töös, aga täna tegelikult tahaksin alustada parematest uudistest. Äh, täpselt nädal aega tagasi terve peaminister Hamdalla kabinet, Palestiina peaministri kabinet ähm, ja peaminister ise külastasid Gazat esimest korda äh, viimase päev, äh, viimaste aastate jooksul. Ähm, peaminister äh, käis mõni aasta tagasi, terve kabinet ei ole käinud kümmekond aastat, nii et see näitab palestiinlaste jõupingutusi, et Palestiina omavalitsusorganisatsioon tõesti üritab kogu Gaza sektoris tegutseda ja ja võtta tagasi vastutust, et ministeeriumid vastutaksid Gazas toimuva eest. mainin seda mitte ainult sellepärast, et UNRWA on oluline ka leppimise poliitilises töös, vaid et igapäevaselt me seisame silmitsi nende äh, lahendamata poliitiliste äh, probleemide kuludega, seal on muidugi väga palju lahendamata äh, probleeme, aga Palestiina dialoog, palestiinlaste vaheline dialoog on samuti väga oluline, mis võiks meid viia selleni, et olukord paraneks märkimisväärselt ka Gaza sektori elanike jaoks, seda on vaja toetada, ma ise samal ajal kui valitsus seal oli, käisin ka Gaza sektoris, tahtsin äh, peaminister Hamdallale ja asepeaministrile kinnitada, et UNRWA on valmis äh, toetama kõigil võimalikel viisidel äh, kõigi nende peamiste humanitaarprobleemide lahendamist, mis puudutavad Gaza sektori elanikke. ja ma mainisin neile ja ma tahaksin ka teile öelda, et praegu on väga vajalik taas äh, luua poliitiline horisont sellele piirkonnale, äh, paremad väljavaated. Äh. meie tegeleme Palestiina pagulastega ja kõik need, kes on vähem kui kahekümne nelja aasta, neli, kakskümmend neli aastat vanad, äh, on elanud Oslo rahuprotsessi äh, ajal ja neile on öeldud, et kui nad on mõõdukad, kui nad toetavad läbirääkimisi, siis leitakse lahendus, aga seda lahendust ei ole leitud, ei ole tulnud mingisuguseid konkreetseid muutusi ja mõningad väga olulised parameetrid, konf-, konfliktiparameetrid, okupatsioon on endiselt olemas ja kogukond peab tegelema nende probleemidega. nii et on väga vajalik luua poliitilisi väljavaateid, aga inimestele ka isiklikke väljavaateid Palestiina pagulaste noortele, kui me vaatame olukorda öö, äh, öö, äh, kui me vaatame nende olukorda Gaza sektoris, seal on kakssada seitsekümmend viis tuhat õpilast kaks, kahesaja kuuekümnes koolis, kes käivad üheksa äh, aastat seal koolis, enamus nendest kahesaja seitsmekümne viiest tuhandest õpilasest ei ole mitte kunagi lahkunud Gaza sektorist kuuskümmend viis protsenti neist ei leia kunagi tööd Gaza sektoris, sellepärast et kohalik majandus äh, on niivõrd halvas seisus selle konflikti ja blokaadi pärast, et äh, neil ei ole seal mingeid väljavaateid ja see ei ole olukord, mida oleks võimalik äh, kooskõlla viia e, ükskõik kelle väärikuse ja väljavaadetega, seetõttu on vaja lahendada see probleem poliitiliselt, kaasasektor on selles mõttes äh, üks äh, kõige ignoreeritumatest krii-, kriisidest, praegu on oht, et tundub, et seda on võimalik kuidagi hallata, kuna praegu seal aktiivset konflikti ei ole, igapäevaselt ei kaota inimesed äh, elusid äh, erinevates mm, konfliktides, erinevalt sellest, mis toimub Süürias või Jeemenis, on väga palju muresid äh, Liibüa või, või Myanmari tõttu praegu, nendele konfliktidele tuleb tähelepanu pöörata, aga kaasasektorit ei tohi jätta tähelepanuta, see on tõesti äh, kellapomm, kui ei tegelda nende humanitaarolukorrast tulenenud äh, tagajärgedega. seal on väga palju organisatsioone kohal ja e, need ütlevad et, et viiskümmend protsenti e, lastest ja kolmkümmend protsenti täiskasvanutest äh, kannatavad posttraumaatilise stressi ja ähm, psühhosotsiaalsete probleemide all tulenevalt olukorrast Gaza sektoris. viiskümmend aastat on möödunud äh, alates kuuekümne seitsmenda aasta juuni konfliktist, viiskümmend aastat on möödunud alates okupatsiooni algusest. ja vahel on vaja mõelda nendest asjadest äh, Äh, ka isiklikus mõõtes, et mina sündisin kuuekümne kuuendal aastal, äh, aasta enne selle konflikti puhkemist, et kui ma oleks Hebronis või mujal nendes linnades sündinud, siis ma oleks elanud kogu elu okupatsiooni tingimustes, nii et väga oluline on mõelda ka nende Äh, äh, nendes, selles mõõtes. ja ma ei räägi siin praegu sellest, et seal Iisraeli ja Palestiina konflikti vahel on ainult üks äh, mõõde, aga okupatsioon on üks väga oluline aspekt, et ei ole liikumisvabadust, et on väga palju purustusi, et see kogukond on isoleeritud ja tõrjutud ja siis on Süürias Süüria, samuti Palestiina pagulasi, väga, neid on ka Liibanonis, Türgis äh, ja Egiptuses nüüd äh, ja kahe tuhande viieteistkümnenda aastast äh, alates on osa nendest palestiinlastest jõudnud ka Euroopasse meil on äh, Süürias äh, nelisada tuhat äh, Palestiina pagulast, nad on, nende olukord on sarnane süüriaste omaga, aga palestiinlaste puhul tuleb mõelda ka sellele, et kui ma külastan Damaskus, Homsi või Aleppot ja külastan seal neid pagulasi, siis on tegemist kogukonnaga, kes on nüüd kannatanud äh, järjekordselt samasuguse trauma all, et nad on kas-, kaotanud oma kodud, äh, sugulased, äh, sõbrad, naabrid, et teist korda selle kogukonna jooksul kannatavad nad samasuguse ta-, trauma all, peavad sellest üle saama, nii et tegemist on väga haavatava kogukonnaga, kes on väga mures oma tuleviku pärast. ja UNRWA Euroopa toetusega ja meie teiste partnerite ja rahastajate toetusega oleme väga palju ära teinud. ma tahaksin mõned asjad välja tuua, mis on väga olulised äh, meie töö kontekstis. meie peamine tegevus, mis on meile väga oluline, on haridus ja nagu te juba nimetasite, esimees, me pakume umbes selliseid teenuseid, nagu tavaliselt pakub äh, valitsus, äh, riik, äh, selle kogukonna jaoks, kellel ei ole valitsust, ja me oleme osa nende institutsioonilisest maastikust Lähis-Idas, meil on seitsesada kooli Süürias, Liibanonis, Gaza sektoris, meil on pool miljonit õpilast nendes koolides, meil on kakskümmend kolm tuhat õpetajat, kes otseselt on meie palgal ja väheste e-, üheksakümmend kaheksa protsenti on äh, nendest õpetajatest äh, en-, ise Palestiina pagulased, me anname võimalusi inimestele, et nad saaksid oma elusid muuta ning hiljuti käisin UNRWA erikohtumisel ÜRO Peaassambleel New Yorgis ja me võtsime kaks õpilast kaasa kolmeteistaastase Karemi Gaza sektorist. tema on äh, Äh, õpilaste parlamendi liige, tal oleks väga hea meel, kui ta saaks äh, minuga koos olla ja teiega kohtuda. Äh, kakssada seitsekümmend õpilast valisid ta õpilaste parlamendi juhiks ja see haridus, mida õpilased saavad meie koolidest, see võimaldab neil põhimõtteliselt ellu jääda ja meil oli ka üks Jordaania päritolu Palestiina pagulane ja nemad ütlesid siis et me teame, et me oleme äh, pagulased, ajaloolise ülekohtu ohvrid, aga me ei taha, et maailm meid niimoodi näeks, me tahame, et nad näeksid, äh, millised on meie äh, oskused, meie motivatsioon, et ma tahan, et meid nähaks kui, nähtaks kui motiveeritud õpilasi. et see on see, mida me saame saavutada ja me oleme ja ka õpil-, õpetajad ja paljud perekonnad teevad väga palju ära äh, see, tagamaks seda, et äh, ku-, et õpilased ei jätaks kooli poolele, et kui ma käisin äh, äh, Aleppos, siis kakssada nelikümmend UNRWA töötajat on meie koole ja haiglaid kogu konflikti ajal Süürias lahti hoidnud. me oleme kakskümmend 20 töötajat kaotanud, kakskümmend viis on teadmata kadunud, see on väga suur, äh, kõrge hind ükskõik millise organisatsiooni jaoks. me pakume ka tervishoiuteenuseid, äh, tulen äh, hiljem selle juurde tagasi. UNRWA-l on väga palju mm, väljakutseid, teate me nendest, me tegutseme ühes kõige polariseeritumas kontekstis kogu planeedil. nii et ükskõik, mida me teeme või ei tee, ütleme või ei ütle, seda kõike analüüsitakse ja tõstatakse, tõstatatakse väga palju küsimusi, me tervitame seda, meil on vaja tegeleda üles kerkivate probleemide ja muredega, me oleme neutraalsed ja see on meie jaoks väga oluline, me tegeleme üles kerkivate probleemidega ja öö, äh, otsustega meil on ka väga palju öö, Äh, julgeolekuväljakutseid, rääkisin just Sürees, Süüriast, aga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kon-, Gaza konfliktis samuti kaotasime üksteist kolleegi. nii et äh, tegeleme väga keerulises piirkonnas, aga meil on väga palju probleeme ka meie rahalise olukorraga ning aasta-aastalt äh, me näeme vaeva selleks, et meil oleks piisavalt raha, mis on väga destabiliseeriv äh, pagulaskogukonna jaoks ning kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me pidime peaaegu üle, edasi lükkama kooliaasta algust, mis äh, oleks väga paljude laste jaoks hea uudis, äh, minu laste jaoks samuti, aga Palestiina laste jaoks oli see tohutu šokk, see oli ka tohutu šokk Liibanoni, Jordaania ja Palestiina jaoks kes tundsid, et see oli tõesti viimane probleem, mis äh, neil veel puudu oli. ja see haridus, mida me anname nendes koolides, annab panuse ka piirkondliku stabiilsuse säilitamisse ja sellesse, et me hoiame ära nende inimeste radikaliseerumise, äärmusluse mm, esiletõusu nendes piirkondades ja selles osas on meil kindlasti ka väga oluline panus. ja sellel aastal kui ma läksin Peaassambleele, siis oli meil puudu sada kakskümmend kuus miljonit dollarit, mida oleks vaja meie kõikvõimalike tegevuste jaoks. meil oli võimalik saada täiendavat raha just tänu äh, ka sellele summale, mida äh, volinik Haan lubas, et me saame täiendavalt äh, üheksa pool miljonit Euroopa Liidult, aga me saame ka Araabia Ühendemiraatidelt, Rootsilt, USA-lt täiendavat raha, aga meil on endiselt puudu seitsekümmend seitse miljonit, nii et pöördume aktiivselt teiste riikide, Pärsia lahe riikide ja Euroopa riikide poole, selleks et meil oleks võimalik see raha kokku saada, sellepärast et on väga suur vahe, kas koolid on lahti või kinni, kas äh, tervishoiuteenuseid äh, osutatakse või mitte, see kõik annab väga suure panuse stabiilsuse säilitamisse. ja Euroopa kontekstis äh, järgmisel aastal te hakkate mõtlema järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule ja minu seisukohast on väga oluline, et see töö, mida parlament on alati teinud selleks, et UNRWA-t äh, toetada, selleks, et äh, Palestiina pagulaste vajadusi rahuldada nii ähm, realistlikult kui võimalik ja võtta neid arvesse teie eelarvete koostamisel, äh, siis selle töö eest me oleks ka väga tänulik ning me tegeleme ka nende kuludega, mida me peame kandma. meie eelarve oleks kaheksakümne miljoni võrra olnud kõrgem, kui me ei oleks võtnud äh, kulude kokkuhoiumeetmeid ja tõhustamise meetmeid ja kuna meie äh, eelarve muidu on seitsesada viisteist miljonit, siis me oleme tõesti väga palju jõupingutusi teinud, kui nii et kutsun kõiki partnereid üles meid toetama. tahaksin neid kommentaare lõpetada öeldes, et me oleme tõesti väga, et meie jaoks on väga olulised kohtumised teie parlamendiga ja teistega, kes tulevad meid, meiega kohtuma, meie töötajatega, meie õpet-, õpilastega kohtuma, meie äh, õpilaste jaoks, meie õpilasparlamendi jaoks, liikmete jaoks on väga oluline teilt õppida, teiega kohtuda, see oleks paljude jaoks väga heaks võimaluseks, kutsun teid üles seda tegema ja tahan öelda ka seda, et UNRWA ei ole ise endale oma mandaati võtnud, vaid me saime üheksakümne neljandal aastal Peaassambleelt selle mandaadi ja me võtame seda mandaati väga tõsiselt, mina annan aru ÜRO Peaassambleele otse ja see on asi, mida me tõesti tahame edasi teha ja UNRWA Ehm, mandaati pikendati aasta tagasi, äh, seda tehakse iga kolme aasta pärast. sada kuuskümmend seitse liikmesriigi toetasid äh, meie mandaadi jätkumist äh, ja me arvestame teie toetusega, te olete meid väga aktiivselt ja tugevalt toetanud viimastel aastatel, te olete toetanud UNRWA mandaati, rolli ja tegevusi ja ka meie rahaliste probleemide lahendamist. aitäh ja vastan meeleldi teie küsimustele. aitäh, härra Kremdül, selle sissejuhatava sõnavõtu eest. oli väga, väga hea kuulda viimast infot UNRWA töö kohta. meil on umbes pool tundi arvamuste vahetuseks praegu ning hetkel on mul kirjas neli inimest, kes soovivad sõna võtta. ja kui te soovite sõna, siis palun andke märku käega ning üritagem jääda kahe-kolme minuti piiridesse. esimesena Mihhail Kaaler, Rahvapartei, aitäh! selle ülevaate eest. ma usun, et poliitiliselt võite jätkuvalt äh, arvestada Euroopa Parlamendi toetusega ja ma olen siin, vaadake, ma olen siin, jah. et äh, siin mingeid küsimusi ei ole et te, te olete tõesti teinud väga head tööd ning äh, eriti oluline on minu hinnangul see, et te jõuate oma õppekavadega nii paljude õpilasteni. ja et see ei ole üldse ideoloogiliselt kallutatud, see õppekava, nii nagu näiteks Hamasil on. nüüd, kas on mingeid väljavaateid, kui et näiteks siis äh, Palestiina ühtne omavalitsus võtab kontrolli ka Gaza, Gazas, siis äh, kas oleks võimalik äh, neid õppekavasid, mis teil on, rakendada ka seal, kas oleks võimalik võib-olla ähm, arutada seda meie poliitiliste kontaktide kaudu palestiinlastega, kas oleks võimalik näiteks teil pakkuda seda siis eh, teistes piirkondades. veel üks asi, mis minu hinnangul oluline on, on, et ja siin loomulikult tuleks arutada ka Iisraeliga seda küsimust eh, inimeste liikumisvõimaluste parandamisest, sellepärast et üheksakümmend protsenti, te rääkisite, ei ole nendest õpilastest kaasast väljas käinud, see on loomulikult tohutu piirang liikumisvabadusele. kas äh, on siin oodata mingeid arenguid seoses selle ühtse haldusstruktuuri loomisega? või kui see tuleb nüüd, kui, et kui see Äh, ühtne haldusstruktuur tuleb nüüd sisuliselt Hamasi vormis, siis kas, siis kuidas te hindate, kas Iisrael võiks hakata veel rohkem piirama inimeste liikumisvabadust, äh, põhjendades selle, seda sellega, et Hamas on terroristlik organisatsioon? aitäh, härra Kaller, me kogume paar sõnavõttu kokku ja siis vastame. järgmisena härra Freund, sotsiaaldemokraadid. aitäh! Euroopa Liidu Palestiina delegatsiooni liikmena äh, ei saa ma teid piisavalt tänada selle töö eest, mida te, teid on, väga raske on teid piisavalt tänada selle töö eest, mida te teete. ma kirjutasin selle inglise keeles selle kõne üles, aga nüüd pean selle saksa keeles esitama. nii et mul on teatud raskused. Need äh, lepituskõnelused kahe vaenutseva poole vahel ja ja ma mäletan, et see on, see on väga kaua juba aega võtnud. olgugi, et praegu olete jõudnud tõesti niisugusesse etappi, kus võib hakata rääkima rakendamisest. ma ei mäleta enam, kas see oli pool aastat tagasi või veel kauem tagasi, ja ma ei mäleta, kas see, see olite teie või oli teie eelkäija, kes käis siin ja rääkis, et olukord Gaza piirkonnas on nii plahvatusohtlik, et järgnevate kuude jooksul võib võib puhkeda sõda või ükskõik, kuidas neid konflikte seal võiks nimetada. Teie tänasest sõnavõtust jääb mulle mulje, et olukord on paranenud. no loomulikult peame me arvestama selle olulise kolmanda poolega siin Iisraeliga, sest Gaza küsimustest, Gaza, Gaza piirkonna küsimustest ei saa rääkida, ei saa rääkida kahe selle vaenutseva araablaste poole vahelisest leppimisest ilma Iisraeli arvestamata. ning ähm, ma sain aru teie sõnavõtust, et teil oleks väga hea meel, kui me tuleksime Gazasse ja te olete ometi kursis, et äh, siiani on need püüded läbi kukkunud sellepärast, et Iisrael ei ole soovinud meid sinna lubada veel üks kolmas küsimus või märkus oleks mul ka. just juhuslikult sattusin lugema New York Timesis äh, artiklit Valgevene kohta. Minskis on kolmkümmend tuhat noort, kes töötavad äh, kõrgtehnoloogia küsimustega ja igasugused rakendused ja muu taoline ning mul tekkis küsimus, kas oleks äkki võimalik seda või kas see haridussüsteem võimaldaks seda kaasas, et need äh, paljud inimesed, te teate neid arve loomulikult parem, paremini kui mina, aga igal juhul neid noori on seal märksa rohkem kui riikides, mida meie siin esindame, et, et noored äh, just selles valdkonnas mingit tegevust leiaksid, sellepärast et äh, see oleks tohutu võimalus tulevikuks. ja me teame, et kõige me teame ju, kui hästi on palestiinlastel, kes on Palestiinast välja pääsenud, läinud Ameerikas näiteks, nii et nad, seal on väga, väga tarku inimesi, nii et ka äkki oleks võimalik niimoodi pakkuda neile väljavaateid tulevikuks, aitäh! tänan, kolleeg Freund! järgmisena Alde nimel kolleeg Naat. ja ta räägib hispaania keeles. me räägime räägiksin Gazast, otse kui oleks eh, siin tegemist mingi puhtalt haldusplaani probleemiga. aga mina tahaksin rääkida poliitikast, sest meil on UNRWA töö jätnud, meil on UNRWA töö jätnud väga sügava mulje. ta-, tahaksin käsitleda küsimust, et sellest, et eh, olukorras, kus Euroopa Parlament eh, sisuliselt pre-, väidab, et ta teeb mingit filantroopil, filantroppiat, aga me sisuliselt äh, võimaldame ju Iisraelil samas, kellel on olulised majandussuhted Euroopa Liiduga ja irvitada Euroopa Parlamendi liikmete üle, mitte lubada Euroopa Parlamendi liikmetel käia Gazas ja ja vaadata, kuidas läheb projektidel, mida finantseerib Euroopa Liit ja mida hävitab Iisrael nii et äh, tõenäoliselt äh, ongi iisraellastel põhjust äh, meisse niisuguse põlgusega suhtuda, sest me ise midagi selles suhtes ette ei võta, ehk küsimus on, et kas on sotsiaalmajanduslikus plaanis mingi tulevik võimalik üldse Gazas, kui elamistingimused on olematud, mitte keskkonna mõttes ainult, vaid ka, ka sõna-sõnaliselt täiesti. kakssada seitsekümmend tuhat palestiinlast mis, mis põhjust neil on õppida, kui neil ei ole mingeid tuleviku väljavaateid ja kui me eh, hakkame rääkima sellest, et Gaza võiks sa-, saada Lähis-Ida Singapuriks, siis see on, see on lihtsalt vale. Gaza on nagu prügikast, kuhu Iisrael on visanud kõik inimesed, kes on neljakümne seitsmendast aastast tõrjutud oma aladelt mul oleks suur heameel, kui te saaksite mulle põhjendada, miks ma asjast valesti aru saan ja, ja miks peaks olema võimalik Gazast Singapur teha. kas on mingi sotsiaalmajanduslik tulevik Gazas praeguse, praeguste tingimuste valguses või praegusi tingimusi arvestades? et kas okupatsioon, sest okupatsioon ju jätkub, Iisrael ei ei täida neljanda Genfi konventsiooni nõudeid Iisrael peaks tagama Gaza vajadused, aga ei tee seda ja meie maksame selle eest ja Iisrael solvab meid sellega seoses veel endiselt ja me ei, me ei tee midagi selle vastu. Hamasi ja Palestiina omavalitsuse, mis on täiesti korrumpeerunud ja mida rahvas ei usalda, Palestiina rahvas, see lepitusprotsess nende kahe poole vahel, kas, kas tõesti toimib siin Gaza ühiskonna seisukohast, et Gaza on midagi märksa enamat kui, kui lihtsalt Palestiina korrumpeerunud omavalitsus või Hamas. kas te arvate, et me peaksime või peaksime hakkama muutma seda okupatsiooni konteksti, mis on käimas juba viiskümmend aastat? aitäh! härra Naat, kolleegid, meil on viis inimest veel Äh, sõnasaajate nimekirjas ja ma sulgeksin sõnasaajate nimekirja Vaigel, Postinaru, Sakurafa ja Vali, Valina. neli kolleegi siis, et äh, võtame nende sõnavõtud ja siis tulevad vastused. kõigepealt proua Sakurafa, palun. aitäh, esimees. härra Naat ütles, et, et ta näeb probleeme Gazas, et Gaza on sisuliselt äh, suur vangla ning äh, sisuliselt võiks öelda, et seal toimub genotsiid Palestiina rahva suhtes. enne kui ma jõuan oma küsimuseni, tahaksin veel märkida, et usun, et see, mida teie teete, Palestiinas, teie ülesanded on väga olulised ning need peavad jätkuma. asi ei ole lihtsalt äh, selles, et äh, tuleks tagada nendele inimestele kaitse, vaid me peame ka nende eest hoolitsema. uue on kursis sellega, mida te teete ning äh, just ning käesoleval aastal peaks suurenema Euroopa Liidu finantseerimine. mis puudutab aga, mis puudutab maksekohustusi, aga loomulikult on väga raske eh, neid summasid liigutada, kui eraldisi ei ole eelarves tehtud. mul, ma olen kursis, ma tean näiteks, et eh, on Liibanoni põhjaosas haiglaid aga kui vaadata muid struktuure ka, mis kannatanud on, siis, siis tegelikult on tohutult kahjustatud neid projekte, mida meie rahadega on ehitatud või arendatud ning mõned ähm, parlamendiliikmed ning sisuliselt üritatakse ju liikuda sinnapoole, et et põgenike töö seal lõpeks ja inimesed saaksid oma koju tagasi pöörduda. aga see on väga probleemne arvestades, et Palestiina põgenike arv suureneb. ning minu küsimus seega on, kas on astutud mingeid samme tagamaks selle, et kas neid projekte enam nii ei kahjustata või siis või siis hakataks neid taastama, taristut taastama, mis on hävitatud. ja, ja siin võiksid osaleda ka araabia riigid, aitäh! tänan, proua Kul-, Sakurova ja nüüd härra Bustinaru, kaks minutit. aitäh! vabandust, et jäin koosolekule tulemisega hiljaks, mul olid oma meditsiinilised põhjused, aga ma pean siin kõigepealt äh, tänama UNRWA-t ja seda uskuma, selle uskumatu töö eest, mis te olete ära teinud ning ma loodan, et parlamendi poliitilisel toetusel see töö jätkub ning seda rahastatakse piisavalt. sest äh, see, mida te olete teinud, on täiesti ainulaadne selles piirkonnas. et ei ole lahendanud mitte ainult Palestiina põgenike, põgenike probleeme, see on muidugi uskumatu, mis te selles plaanis olete teinud ja teid, teid tuleb selle, selles osas toetada, et te olete tõesti ära teeninud väga kõrge hinnangu seoses ühtse valitsuse moodustamisega ja lepitus, lepitusprotsessiga, missugune on teisu, teie seisukoht, kas see saab, kas see, kas see tuleb või mitte, sest meil on väga palju lubatud pikka aega juba. ja kui nüüd on mingi väike sammuke äh, astutud, siis võib-olla Egiptuse ja teiste survel, missugused need võimalused on, et see asi tõesti eesmärgini jõuaks ning äh, mis peaks olema Euroopa Liidu roll selle tagamisel, et ühtsusvalitsus äh, hakkaks äh, haldama ka Gazat, sellepärast et see parandaks natukenegi Gaza olukorda ja veel kord, te olete tõesti ära teeninud meie hingestatud toetuse ja mul on väga kahju, et inimesed, kes meie asutuses töötavad, on kaalunud võimalust peatada UNRWA rahastamine. ja neil ei olnud tõesti häbi olla sellise ettepanekuga välja tulla ja ise ei, ei tulnud veel selle küsimuse arutamise ajaks kohale, nii et see on täiesti häbiväärne, aga igal juhul UNRWA teeb väga head tööd ja ja see on mulle jätnud väga sügava mulje, aitäh! tänan! härra Postinaru on vahepeal on üks inimestest, kes selle algatuse algatusega välja tuli, lahkunud Euroopa Parlamendist ja on Saksamaal Bundestagis nii, mul on täiendavad sõnasoovid la laekunud, ma sulgesin küll sõnasaajate nimekirja, aga kuna ECR ei ole sõna saanud, siis viimasena võtame sealt ühe inimese, härra Juurek, kaks minutit. aitäh, teen lühidalt. täiendav küsimus. lisaks sellele, mida härra Pustinaaru just ütles tahaksin küsida teilt, härra Kreenbühl, missugune on teie arvamus selle võimaliku rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamise osas? kas see, arvestades, et sinna tuleb Hamas, oleks konstruktiivne osapool rahuprotsessis? Äh, aitäh. aitäh, härra Jurek. järgmisena härra Vaigel-Alde. tänan. astusin just saali ning vabandan, et äh, et äh, tulin hiljem. aga astusin saali, kui kolleeg Javier Nard just äh, rääkis ja aja kokkuhoidmiseks äh, võin öelda, et ma toetan täiesti seda, mida tema rääkis, sest ta on väga kursis, märksa rohkem kui mina selle piirkonnaga. ent olen ise kõnealuses piirkonnas ja Gazas ka mitu korda käinud. olen paar korda üritanud minna Gazasse ja mulle ei lubatud, nagu paljudel teistel Euroopa Parlamendi delegatsioonidel sinna minna. ning äh, alati on meile viimasel hetkel üsna ülbelt öeldud, et äh, me ei või sinna minna ja vaadata, missugune olukord on. ma tahaksin väljendada sügavat tänu teile töö eest, mida UNRWA piirkonnas teeb. ning ähm, mina olen nende hulgas, kes toetavad täiendavat rahastamist teie tööle. tahaksin rõhutada, et see suur humanitaaroperatsioon, mida te juhite Äh, seda peab vaatama üldises poliitilises kontekstis, me ei saa sellest üle ega ümber, me peame püüdlema sinnapoole, et rahu palestiinlaste ja iisraellaste vahel saabuks, sest see on ju asja tuum. Lähis-Ida ei saa sellest üle ega ümber ning usun, et kõik algatused, muuhulgas araab araablaste algatus, mis on praegu praktiliselt unustatud, tugineb vastastikusele tunnustamisele. Iisraeli ja Palestiina vastastikusele tunnustamisele, nad peavad üksteist tunnustama, see on ainus võimalus rahu poole liikuda. ja sellega ma lõpetangi. Äh, loomulikult äh, tänan ma teid veel kord selle töö eest, mida te teete ja loodan, et see jätkub ja kinnitan, et Euroopa Parlamendis me toetame teid. aitäh ning äh, viimasena kuue nimel proua Kalina. aitäh. mul on üks konkreetne küsimus. seoses sellega, mis juhtub siis, kui Euroopa Parlamendi Palestiina delegatsioon soovib Palestiinasse reisida ja vaadata Euroopa Liidu finantseeritavate projektide olukorda. praegu ei ole piisavalt minu hinnangul survestatud äh, valitsust, et me sinna sisse pääseksime. me ei ole mingeid eriproteste rakendanud. võitlus terrorismi vastu on väga moodne praegu ning äh, siin on Euroopa Liidul see probleem, et et äh, inimesed, kes on selle okupatsiooni ajal seal sündunud, sündinud, nad ei näe enam mingit rahumeelset lahendust, mis, äh, mis avab viljaka pinnase terroristlikele organisatsioonidele uute liikmete värbamiseks, kui Iisrael mingeid meetmeid ei, ei võta ja araaplaste ja teiste riikidega, Saudi Araabiaga näiteks koostööd teete? ning äh, kui palju nemad raha eraldavad, tahaksin ka teada, võrreldes meiega, aitäh! ka küsimus minu poolt. Ähm, UNRWA kohta on öeldud varem, et nad on natuke liiga mugavad äh, seoses terrorismiga, näiteks nad ei ole hoidnud ära Äh, seda, et Hamas kasutab nende vahendeid või ka seda, et õpetajad äh, räägivad terrorismist. Äh, UNRWA on varemgi neid süüdistusi ümber lükanud, aga järsku saaksite rääkida ka nendest mehhanismidest, mis teil on selleks, et tagada oma vahendite ja oma töötajate neutraalsust. viisteist minutit aega vastustest, sest ootame ka endist Makedoonia ministrit siia. viisteist minutit suur tänu, daamid ja härrad, aitäh nende kommentaaride ja küsimuste eest ja eelkõige aitäh nende sõnumite eest, millega te meid tänasite ja tunnustasite seda tööd, mida kolleegid teevad rasketes tingimustes. tõepoolest, see läheb meile väga korda, kui nõnda meid toetatakse. suur tänu! härra Kaller, te küsisite õpikute kohta ja selle kohta, kuidas Palestiina valitsuse ja asutuste kohaletulek Gazasse võiks hakata materjale mõjutama, mida me kasutame. tegelikult juba pärast Oslo lepingut kasutame me vastuvõtva riigi õpikuid oma koolides, ehk siis Oslo lepingust saati oleme kasutanud neid õpikuid, mille Palestiina valinud on. põhjus, miks me neid kasutame, on mõeldud selleks, et saaks võimaldada pärast üheksat või kümnend, kümmet klassi seda, et õpilased lähevad riigikoolidesse. lisaks on meil olemas ka selline õppekava läbivaatamise protsess, ehk siis alati, kui töötatakse välja mingid uued õpikud, siis me loeme need läbi ja analüüsime neid ja vaatame, et kõik küsimused, näiteks vägivalla teemad, soo teemad, ja kõik muu oleks kooskõlas ÜRO väärtustega. nüüd see ei tähenda, et ähm, Palestiina õpilased ei tohiks äh, õppida oma kultuuri või oma ajaloo kohta, lihtsalt meie materjalid peavad olema kooskõlas nende põhimõtetega ja see arutelu käib meil Palestiina haridusministeeriumiga ja võib öelda, et üldiselt ähm, suur osa meie materjalidest juba põhineb Palestiina materjalil ja vajadusel lisame sinna ka midagi juurde. liikumisvabadus, te küsisite, kas äh, siin on midagi uut oodata. no liikumisvabadusele tulebki keskenduda, ma viitasin sellele teemale enne õpilaste kontekstis, seekord oli esimene kord sellel aastal, kui me saime sada kaasa õpilast tuua läänekaldale, nad käisid Dženinis, Hebronis, Alaksas, Šamalas ning ähm, see oli neile tõepoolest selline valgustav kogemus, sest et osa neist ei olnud kunagi Gaza sektorist väljas käinud ning samamoodi äh, läänekalda õpilased käisid omakorda Gaza sektoris, ehk siis see aitab mõlemale poolele kaasa, aga lubage ma räägin teile ka sellest, kuidas liikumisvabaduse puudumine mõjutab isikuid Gaza sektoris. paar nädalat või kuu aega tagasi kohtusin nelja vähiravipatsiendiga, neid on Gazas tuhandeid ning nendest neljast patsiendist kolm tükki ei olnud kunagi saanud luba Gaza sektoriks lahkumiseks, selleks et nad saaksid ravi, ehkki neil tegelikult olid ähm, vastuvõtuajad kinnitatud Iisraeli haiglates. üks, kes sai Iisraeli haiglas ühe korra käia, sai osa oma ravist, aga järelraviks teda ei lubatud uuesti äh, Iisraeli, sest talle lihtsalt luba ei antud sellised probleemid ei ole enam absoluutselt seotud sellega, kas keegi on avatud või vastuvõtlik Palestiina või Iisraeli vaadetele, vaid tegemist on põhimõttelise küsimusega, mis puudutab siis seda, et isikutel ei ole juurdepääsu meditsiinilisele abile. ma olen kakskümmend viis aastat elus töötanud konfliktitsioonides ja mina ütleksin, et see on vastuvõetamatu. see rikub Eh, inimese põhiõigusi, kui tal ei ole juurdepääsu meditsiinilisele abile, kui ta seda abi vajab. ehk siis küsimus on nüüd see, et kas me saame ühiselt keskenduda eh, sellele, et kas me ühelt poolt lubame siis ähm, kemoteraapiat ja radioloogia vahendeid viia Gaza sektorisse, mis praegu ei ole lubatud, või siis kas me lubame isikutel Gaza sektorist lahkuda Iisraeli haiglatesse selleks, et nad saaksid ravi nendele teemadele tuleb keskenduda ja praegusel hetkel ähm, praegune lähenemine teeb inimesed palju murelikumaks ja loob uusi probleeme, mis väljenduvad äh, tulevikus ning nendele teemadele tuleb kindlasti mõelda. Te küsisite selle kohta ka, et kas võib tekkida mingi konflikt. ma olin natuke optimistlikum, kui ma rääkisin sellest Ähm, suhtumisest, mida me nägime eelmisel nädalal Gazas, kümned tuhanded inimesed tervitasid valitsuse saabumist, aga te teate omagi kogemusest väga hästi seda, et kui luuakse ootusärevust, siis ärge unustage seda, et kui inimesi alt vedada, siis sellel on tagajärjed. nüüd see ei, sõnum ei ole ainult palestiinlastele, Palestiina delegatsioon teadis väga hästi, asepeaminister ütles, et nüüd inimesed ootavad meilt väga paljud seda, et me olukorda paremaks muudame aga tegelikult see põhimõte kehtib kõigil juhtudel, me ei saa uuesti Gaza sektoris pettumust luua, sellepärast et inimesed ähm, on niigi väga mures, stressis, neid on traumeeritud äh, mitmete konfliktide tagajärjel, blokaadi tagajärjel, kõikide probleemide tagajärjel seoses selle vägivallaga, mida nad on aastaid pidanud kogema. Te küsisite, kuidas on ka suhte, suhted Iisraeliga, jah, loomulikult palestiinlaste vaheline lepitus on üks teema ja teiseks, nagu härra Guterres, peasekretär, on öelnud ähm, augusti lõpus piirkonda külastades, ta ütles, et on vaja luua usutav, nähtav poliitiline protsess tõesti, kahe riigi lahendus on ainus paradigma, mis on olemas ja ühtegi plaan B-d ei ole. plaan B-d ei tohigi olla, vaid peavad olema teatud kindlad põhimõtted, mis viivad lahenduseni. nüüd kõrgtehnoloogia küsimus. noored inimesed Gaza sektoris on väga töökad, ettevõtlikud ja ma pean teile siiralt ütlema, et üks šokeerivamaid statistilisi näitajaid on see, et UNRWA pakub miljonile inimesele ühe koma üheksast miljonist äh, abi toiduga. vanasti tuli seda abi anda kaheksakümne tuhandele inimesele aastal kaks tuhat, ehk siis nüüd on, nüüd kaheksakümne tuhande äh, inimese asemel saab toiduabi meilt miljon inimest. miks? sellepärast, et äh, tervet majandust on konflikt konflikt, blokaad ja okupatsioon kahjustanud, see on lihtsalt reaalsus. ja seda on võimalik mõõta just vaadates seda, kui palju toiduabi antakse. ning mina tunnen vahetevahel häbi, ma olen muidugi väga uhke selle üle, et me saame inimesi aidata, jah, aga mul on häbi seista inimeste ees, perekondade ees, ja siis isad ja emad tänavad mind toiduabi eest, ehkki tegelikult need inimesed varem olid ettevõtjad, nad said endaga hakkama, eksportisid Iisraeli ja mujale, ja vaata siis inimesed küsivad minult, et kas me teeme inimesi abist sõltuvaks no need inimesed tahavad eh, väärikalt elada ja iseenda eest valikuid teha, ehk siis potentsiaali on, aga praeguste tingimuste järgi, härra Nadjas viitas sellele ähm,, praegused vahendid selle paradigma muutmiseks on väga piiratud. lepitus muidugi aitab siin kaasa, aga eh, okupatsioon kui selline ju jätkub paljud inimesed, poliitikud, diplomaadid, vaatlejad maailmas on öelnud, et pärast viimast Gaza konflikti kaks tuhat neliteist öeldi, et ei saa lubada seda, et ähm, pöördutakse tagasi nende tingimuste juurde, mis enne konflikti olid. ehk siis blokaad ja okupatsioon ja ka kaasnevad tingimused. aga paraku enam-vähem see ongi just juhtunud. ja nagu ma varemgi olen öelnud, ma, ma pean ütlema väga alandlikult, seda, aga liiga kaua on arutelud keskendunud sellele, kas toetatakse ühte poolt või teist. nüüd tuleb mõelda sellele, kas me tahame rahu, stabiilsust, väärikust kõigile, kes on selles piirkonnas, sealhulgas Palestiina põgenikele. kui me tahame, et edu saavutada, sellepärast et need parameetrid, mis on tükk aega paigas olnud, ei ole meile lahendust pakkunud ja lahendust on kiiresti vaja härra Natt, te küsisite ka selle kohta, kas lepitusprotsessil on mingisugune väljavaade seoses sotsiaalmajanduslike tingimustega. praeguste parameetrite kohaselt ei ole, ei ole võimalik, et ähm, selline toimiv kohalik majandus, mis tegelikult Gazas on täiesti võimalik, et see tärkaks praeguse okupatsiooni, blokaadi ja konflikti tingimustes. me oleme näinud, kuidas üks majandussektor teise järel äh, saab mõjutatud olukorrast, töötuse määr on tohutult kasvanud, see on üle neljakümne protsendi, üle kuuekümne viie kuuekümne viie protsendi noorte seas ja üle kaheksakümne protsendi Gaza naistest on töötud ja teate, mida see teie oma riikides tähendaks, kui sellised töötuse määrad oleks? see lihtsalt ei ole hallatav, seda ei saa isegi ette kujutada, et inimesed määratleksid oma tulevikku, lähtudes sellistest tingimustest. ja see on väga oluline teema. nüüd küsimus, kas sellest, kas lepitus töötab või mitte, suur osa teist küsis, et kelle vahel täpselt see lepitus toimub ja siinkohal viitaksin äh, härra Mladinovile, kes on erikoordinaator äh, ÜRO peasekretäri nimel, tema sõnum on väga selge. praegu toimuv kujutab endast seda, et Palestiina legitiimne valitsus naaseb Gazasse selleks, et viia läbi oma mandaati kõigil aladel, kus seda peaks tehtama, sealhulgas Gaza sektoris. ehk siis ma ei ütle, et siin luuakse rahvusliku ühtsuse valitsust, vaid lihtsalt äh, äh, Palestiina valitsus naaseb Gazasse. küll aga ma arvan, et kõigi huvides on see, et paradigma nihkuks ma ei saa kommenteerida seda, kui valmis osapooled on edu saavutamiseks mulle tundub, et nad võtavad seda tõsiselt ja selles mõttes ma kutsuksin teid üles seda toetama. kõige halvem oleks see, kui praegu kõik lihtsalt vaatleks, mis toimub, vaataks ja ootaks, kas see toimib, kui toimib, siis hüppaks pardale, kui ei, siis lihtsalt avaldaks arvamust. see ei oleks hea, parem oleks poliitiliselt riskida selle piirkonna toetamiseks, see on kõigi huvides kui ma kohtun Iisraeli osapooltega ja räägin sotsiaalmajanduslikest ja inimlikest parameetritest Gaza sektoris, siis ma ütlen neile otse, et eh, jah, teil on oma vaated eh, osapoolte suhtes, ka Hamasi suhtes, teil on käimasolev konflikt nendega, aga praegused probleemid Gaza sektoris väljenduvad tulevikus julgeolekuohtudena ja praegusel hetkel ei ole võimalik siin midagi lahendada, ehk siis humanitaarses mõttes on vaja liikuda edasi nende tingimuste juures, mis praegu valitsevad. ühtlasi, kui peasekretär härra Guterres hiljuti oma visiidi teostas, siis ta kohtus ka mitmete peredega. Ehm, kui me istusime seal, siis üks emadest võttis ühe pudeli vett ja andis selle vee oma tütrele, et ta saaks seda juua. ja ta äkitselt ütles, et teate, ma ei ole tükk aega pudelivett Eh, saanud juua, sellepärast et kaasasektoris ei ole lihtsalt eh, puhast vett, sellepärast et mm, seal on see ära reostatud ja ei ole võimalik kaasasektoris näiteks kraanivett praegusel hetkel juua. reovett pumbatakse kontrollimatult Vahemerre, sellepärast et ei ole elektrit toimivate veepuhastusjaamade käitlemiseks, ehk siis see tegelikult on ka selline ökoloogiline mõõde, mis on olemas selle humanitaarkatastroofi juures ja mitte keegi ei saa öelda, et me ei teadnud, et selline asi toimub. see on väga oluline teema tegelikult. samuti küsiti äh, Araabia riikide panusest UNRWA rahastuse juures võib öelda, et me oleme olnud küllaltki edukad selles, et kontakteeruda Kuveidi, Saudi Araabia ja Ühendemiraatidega. Saudi Araabia on praegu suuruselt kolmas äh, annetaja Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu järel, ma arvan, et see on päris tugev märk. traditsiooniliselt on nad toetanud ähm, rekonstrueerimistöid, ka näiteks koolide renoveerimist Jordaaniast läänekaldani ning lisaks näeme, et Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid eelkõige just on hakanud toetama meie põhitegevusi, ehk siis haridust, tervishoidu ja kõike muud, mis on igatahes väga teretulnud. küsiti, ja ma vist ka vastasin sellele teemale juba, eh, küsiti rahvusliku ühtsuse valitsuse kohta, selle kohta, kas Hamas on ka sinna kaasatud ja nagu öeldud, praegu jah, Palestiina hakkab lihtsalt Gaza sektoris oma mandaati Äh, rakendama ja praegu ei ole räägitud rahvusliku ühtsuse valitsusest selles mõttes, vaid lihtsalt PA hakkab oma mandaati kaasasektoris täielikult täitma. üldiselt ka härra esimees, te küsisite äh, selle kriitika kohta, mida meie suunas esitatakse ja selle kohta, et mida näiteks meie koolides õpetatakse äh, seda, kuidas meie koole kasutatakse, kas me kaitseme piisavalt oma hooneid eh, ja oma vahendeid väärkasutuse eest. ja tooksin kaks näidet selle kohta, kuidas me nende probleemidega tegeleme. aastal kaks tuhat neliteist Gaza konflikti ajal sai seitse meie koolidest tabamuse Iisraeli suurtükitulega ja nelikümmend neli inimest hukkus, üle kahesaja inimese sai nendes juhtumites vigastada me hoidsime Gazas, pakkusime varjualust kolmesajale tuhandele isikule, kes olid sunnitud kodudest lahkuma ja samalaegselt Palestiina grupid hoidsid relvaosi kolmes meie koolidest. mis siis sai? UNRWA ise oli see, kes avastas need probleemid oma läbivaatuste käigus. seda just põhjusel, et me olime mures selles suhtes, et konflikti ajal võidaksegi meie vahendeid valesti kasutada ja see ei tähenda seda, et mina lähen vaatama turvalistes oludes seda, mis koolis toimub, ei, see toimus konflikti ajal. ja me tegime seda väga ettevaatlikult ja tuvastasime, et rühmitused olid meie koolidesse paigat-, paigaldanud relvade komponendid, ehk siis mitte äh, relvi endid, aga siiski see rikkus, äh, ka relvaosad rikuvad meie neutraalsuse põhimõtet me mõistsime sellise käitumise avalikult igati hukka, sellepärast et küsimus ei ole selles, kes selle rikkumise toime on pannud, me mõistame hukka kõik, kes meie neutraalsust rikkunud on. täpselt sama me tegime ka siis, kui ühes koolis Gazas ähm, me tuvastasime äh, parandustööde käigus, et on rajatud mingisugune tunnel. avastasime selle, andsime osapooltele teada ja mõistlime selle avalikult hukka, siinkohal mõistsime ka konkreetselt Hamasi selles äh, hukka. ehk siis see mulje, mis on jäänud teatud ringkondades, et me justkui ei suhtuks tõsiselt nendesse teemadesse, siis see on igati ekslik. meil on olemas väga robustne ähm, neutraalsus, äh, raamistik nii-öelda ÜRO kontekstis, me koolitame eraldi oma ametnikke selle suhtes ja mult küsiti ka, et mida te täpselt neutraalsuse suhtes silmas peate, seda küsis üks mu alluvatest. teate, ma olen Šveitsi kodanik ja öeldakse, et eh, Šveitsis on kõik inimesed juba, nad justkui toodetakse või vormitakse neutraalseks. no aga ega keegi ei sünni ju neutraalseks eh, mina ei sündinud neutraalseks, minu süda on õiges kohas ja kui ma seisan silmitsi ebaõiglusega, siis ma tunnen selle ära küll aga, kui minust sai eh, ÜRO ja UNRWA töötaja, siis on mul kohustus vältida poolte valimist konfliktide puhul ja minu roll ei seisne selles, et ma mingisuguseid poliitilisi väiteid esitaks. see on väga suur väljakutse sellistes oludes ja ma ütlen seda täpselt sama oma Palestiina kolleegidele, ma ei ütle neile, et nad peaksid tundma neutraalsust äh, ajaloolise ebaõigluse kohta, ma ei ütle sugugi, et nad peaksid oma emotsioone maha suruma seoses okupatsiooniga ja sellega, mida okupatsioon neile ja nende peredele kujutab, aga kui nad on ÜRO töötajad, kui nad on UNRWA töötajad, siis see, kuidas nad suhtlevad, see, kuidas nad kasutavad sotsiaalmeediat ja nii edasi, see kõik peab olema igati neutraalne. me ei saa siin tolereerida mingisuguseid erandeid, ja meie koolitus ja need meetmed, mis meil on rikkumiste jaoks, on väga tugevad. lõpetuseks veel üks statistiline näitaja. väljastpoolt UNRWA-t oleme saanud ja oleme ka seestpoolt tuvastanud juhtumeid, äh, oleme saanud teada, et näiteks Facebookis UNRWA töötajad ei ole olnud neutraalsed. ja nüüd kõik need juhtumid moodustavad eh, või kõik need juhtumid tulid ainult null koma viielt protsendilt meie töötajatest, eh, keda on kokku kolmkümmend tuhat, ehk siis ei saa öelda, et eh, see oleks tühine kogus, aga siiski see puudutab ainult käputäit meie töötajatest. me võtame neid teemasid tõsiselt, vajadusel võtame meetmeid, sellepärast et me saame aru, et see on põhimõte, mis säilitab usaldust usaldust ka meie partnerite silmis ja ehk siis ka teie silmis ning see on vähim, mida me saame teha selleks, et te usuksite edasigi meie organisatsiooni, aitäh teile! Well, Mr Greenville, thank you for being here. aitäh, härra Greenville, et siin olite, see oli väga viljakas mõttevahetus äh, meie äh, väliskomisjoni jaoks ja tahan teid meie komisjoni nimel tänada suurepärase töö eest peakomissarina, et te üritate miljonitele Palestiina põgenikele mm, korralikke elu ja tingimusi tagada. nii et äh, palju edu teile ja Euroopa Liit on oluline partner teie institutsioonile lugupeetud daamid ja härrad, ootame nüüd endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi välisministrit härra Dimitrovit. Äh, ta maandus äh, viis minutit üksteist läbi, ta on teel meie juurde, aga tõenäoliselt ta saabub ähm, kakskümmend minutit enne kella kahteteist, nii et äh, kõige hiljem mm, üksteist kakskümmend jätkame oma tööga vabandust, üksteist nelikümmend.

Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, väikese hilinemisega on mul praegu nüüd äh, hea meel tervitada siin Nikola Dimitrovi, endise Jugoslaavia ja Makedoonia Vabariigi uut välisministrit. Te olete siin käinud korduvalt viimastel kuudel mitte ainult Brüsselis, vaid ka muudes Euroopa pealinnades näitamaks, et te olete proaktiivne ja toetate oma äh, riigi diplomaatilisi jõupingutusi. kuna me oleme aega vast maha jäänud, siis annan teile kohe sõna ja ma kuulsin, et teil oli probleeme täna Brüsselisse jõudmisega, aga väga hea meel on, et te seda siis, sellega siiski hakkama saite ja tere tulemast väliskomisjoni ja tere tulemast ka teie meeskonnale ja suursaadikule aitäh, härra esimees, armas David. see, kuidas mul oli tõesti väga raske jõuda Skopjast Brüsselisse ja see väga raske on, on ka Makedoonial jõuda, jõuda Euroopa Liitu ja ma pidin äh, minema Bulgaariasse, siis äh, Viini ja äh, Ehm, siis äh, kohtuma, tulema kohtuma siin ja teiega Euroopa demokraatia templisse ja üritan rääkida lühidalt selleks, et meil jääks rohkem aega mõttevahetuseks, küsimusteks ja vastusteks. ja tahan teile kõigepealt rääkida äh, ühe loo, loo vastupanust ja demokra-, võitlusest demokraatia eest Te olete kuulnud võib-olla, et minu riigis on kriis kuna me oleme, meil toodi välja viimastel aastatel, kui palju on ametikohti ära kasutatud, on pealtkuulamise lindi afäär olnud, aga ühiskond on olnud vastupanuvõimelisem kui meie institutsioonid, meil õnnestus inimesi mobiliseerida, hoolimata nende etnilisest või poliitilisest kuuluvusest. meil tõesti ürita-, meil üritus, äh, õnnestus äh, valimistel asju muuta ja kõige suurem pöördepunkt oli kahekümne seitsmenda aprilli õhtu, kus äh, parlamenti tungis äh, äh, tungisid äh, vägivallatsejad ja nad äh, tõesti lõid mõningate ministrite näod üles. ja see oli tõest-, tõesti uue etapi algus, me oleme nüüd küpsemad äh, ja sellest kriisist on äh, sündinud äh, otsusekindlus tõesti korralik euroopalik demokraatia üles ehitada meie riigis ja seda ole, on meie valitsus äh, lubanud inimestele, me tahame, et meie meediakanalid oleksid vabad, meil on vaja inimestele tagada informatsioon, kuna inimesed on ju meie ühiskonna selgrooks, meil on äh, vaja, et meedia saaks tegutseda ilma poliitikute poolse sekkumiseta, meil on vaja toimivat parlamenti, mis tõesti toimiks äh, ka kontrolliorganina äh, täitevvõimu üle. välispoliitikas mm, pra-, ähm, ma rääkisin teile ähm, me oleme teinud tihedat koostööd oma kolme, kuue ja üheksa äh, kuu plaanide osas Euroopa Komisjoniga, me oleme kaasanud kodanikuühiskonda nende plaanide väljatöötamisse ja sel-, nende elurakendamise seiresse, me oleme nüüd ähm, mööda saanud selle esimesest tähtajast kolmest kuust ja me tõesti ühe viiendiku oma plaanidest oleme lõpule viinud ja nelja, neli viiendikku on vaja veel läbi tööt-, välja töötada või vabandust, äh, neli viiendikku on äh, tehtud ja üks viiendik on vaja veel äh, välja töötada. nii et meil on tõesti väga palju küsimusi, millega me peame tegelema nii meil koduriigis kui teil siin kui ülejäänud maailmas. me tahame tõesti mitte ajast maha jääda, me tahame, et meie tulevik oleks paremini ennustatav ja kuna meil on olnud äh, aastaid äh, väga palju probleeme, on meil vaja nüüd uut hoogu ja kui te meile hoogu, hoogu annate, siis äh, äh, ei jää tulemata ka viljad. <laughs> ja kuna me rändekriisi ajal nägime, et äh, Balkan on väga oluline Euroopa julgeoleku jaoks, äh, siis tahan teid praegu veenda selles, et äh, vaja on investeerida meie piirkonda, see on hea meie piirkonnale, aga see on hea ka Euroopale. meie peamiseks eesmärgiks on liituda Euroopa Liiduga, aga mitte liitumise enda pärast, vaid sellepärast, et me tahame äh, Euroop-, Makedoonia vabariigist teha eh, tõelise euroopaliku vabariigi, me tahame Euroopat tuua meile, meie vabariiki, me tahame liituda NATO-ga, me tahame, et meil oleks head suhted naabritega. me arvame, et eh, välispoliitika peamine ülesanne on probleeme lahendada, avada uksi, ehitada sildu, e-, investeerida sõprussuhetesse. me arvame, et me ise sellega hakkama ei saa, kui meie piirkond tervikuna ei ole edukas. nii et me tahaks, et meie naabrid oleksid ka edukad. ja me arvame ka, et kõik naabrid on väga huvitatud sellest, et meie oleks edukad. see on siis meie nägemus lähenemisest äh, piirkondlikele teemadele pärast Brüsselis käiku ähm, kaheteistkümnendal juunil, kaks päeva hiljem käisin Ateenas, sest meie suurim lahendamata probleem on just nimelt äh, pro-, mm, kreeklastega seos-, seotud ja sellest ajast peale olen äh, tegelenud äh, usaldust taastavate meetmetega äh,, ja loonud häid suhteid minist-, Kreeka välisministriga, kes käis Skopjas augustis ja eelmisel nädalal kohtusime Thessalonikis piirkondlikul kohtumisel, mis, kus ei osalenud mitte ainult meie riigid, vaid ka Bulgaaria ja Albaania ja eelmisel nädalal Thessalonikis arutasime seda, kuidas me saaksime investeerida sellesse, et meie piirkonda nähtaks positiivsena, et me leiaksime teemasid, mis meid ühendavad, et me saaksime paremini hakkama nende teemadega, mis tekitavad lahkarvamusi ja me tegelesime ka sellega, et kuidas me tulevikus saaksime Euroopas olla liitlased, sest äh, ei ole mingisugust alternatiivi meie piirkonnale peale Euroopa ja tegelesime ka Bulgaariaga sihete sõlmimisega, mis on meie jaoks hea naaber, kes on järgmise aasta esimesest jaanuarist ka Euroopa Liidus eesistuja rollis ja meie peaministrite Borissovi ja Zajevi kohtumisel kaks kuud tagasi õnnestus meil sõlmida kompromiss ilma, et oleks äh, mõni kolmas osapool äh, kaasatud olnud ilma välise surveta, ilma vahendajateta. ja meil on väga hea meel, et see sõprusleping ähm, ka kiideti heaks meie ähm, partnerite poolt, mõned äh, ütlesid, et see peaks inspireerima kogu piirkonda me käisime ka Tiranas. meie esimene äh, valitsuste ühisistung on äh, kahe kuu pärast, alates meie riikide, riigi iseseisvuse taastamisest. Äh, olen kutsunud ka Kosovo kolleegi visiidile Skopjasse, sest meil läks mõnda aega valitsuse moodustamisega ja nüüd on meil hea meel, et me saame edasi liikuda positiivses suunas me tunneme, et meil on vaja kiiresti tegutseda, me saame aru, et Euroopal on palju muid probleeme, et üks kriis järgneb teisele, aga võib-olla meie piirkond võiks olla ka heaks võimaluseks ja targad inimesed ütlevad, et head kriisi ei tohi kunagi raisku lasta me oleme selle õppetunni saanud omaenda kriisist, me nägime, kui oluline on meediavabadus, õigusriigi põhimõte ja mm, see, et oleks tagatud parlamentaarne kontroll meie täitevvõimu üle meie riigis, aga loodetavasti saab ka Euroopa siin siit millestki õppida ja laiem avalik üldsus, sest äh, meie riik äh, oli äh, mitmeks aastaks pandud nagu ooterežiimile ja see ei ole jätkusuutlik positiivne strateegia, mida kasutada aga Lääne, mm, selleks, et to toimiksid Lääne-Balkani piirkonna strateegiad, on meil vaja toimivat Euroopa Liidu perspektiivi ja meil on vaja tõesti ka kätte, käega katsutavaid tõsiseid reforme. meie riigid piirkonnas kannavad loomulikult peamist koormat, aga me, meil on vaja näha seda perspektiivi ja meil, ja meil on vaja rohkem ausust. me tervitasime seda, et viimasel ajal on meie piirkonnale pööratud rohkem tähelepanu, et nii kõrge esindaja Federica Mogherini käis äh, meie piirkonnas ja ka president Juncker oma kõnes Euroopa riik, Euroopa Liidu olukorrast rääkis meie piirkonnast. me teame, et on liikmesriike, kes on skeptilisemad ja me oleme äh, kindlalt otsustanud andma, et me anname neile äh, veendumuse, et see on, äh, et õige ja nutikas asi, mida teha. Neil on vaja selleks ära teha oma koduülesanded, meil oli peaministri ja äh, teiste ministritega, kes on kaasatud äh, meie reformiagenda elluviimisse kohtumine. me otsustasime keskenduda olulistele teemadele, eriti kohtusüsteemi reformile. meil on hea teekaart. meil on teine Priibe raport, äh, see Mm, Reinhard Priibe poolt juhitud ekspertide rühm koostas selle raporti ja see on ilmselt parim raport, mis tehti meie riigi kriisi ajal, aga nüüd on meil teine raport, me kasutame seda teekaardina selleks, et üles ehitada stabiilset äh, demokraatiat meie riigis, eriti tahame tegeleda kohtusüsteemi reformiga ja luureteenistuste reformiga, see oli sektor, mis oli osaline selles kriisis ja meediavabaduse osas on edusammud juba näha. meie riigi seadused on täiesti korras, aga probleemiks oli poliitiline tahe, poliitilise tahte puudumine ja lüngad rakendamises ja mõningates valdkondades ehkki me valmistame ka uut seadust ette, kus oleks väga äh, palju läbipaistvust, ähm, kus oleks tagatud konsulteerimine kõige huvitatud osapoolte, meediaväljaannete, ajakirjanike ja teistega, oli vaja muuta suhtumist äh, selleks, et äh, riik saaks liikuda teises suunas ja ma olen kindel, et kõik olulised institutsioonid, kes see tegelevad pressivabaduse seirega, näiteks Freedom House, piirideta reporterid, loomulikult äh, Euroopa Komisjon, et kõik äh, näevad neid äh, edusamme, mida Makedoonia Vabariik on teinud selles valdkonnas. meie arvasime, et te peate käima ja kohtuma ka mit-, et me, vaja on käia kohtumas ka mittesõbralike ajakirjanikega me otsustasime mitte ka äh, äh, rahastada komi-, valitsuse äh, ref-, reklaame ja ühest aruandest tuli välja, et umbes kuuskümmend protsenti reklaamikuludest oli seotud valitsuse reklaamidega, me otsustasime sellest loobuda ja lasta turul toimida ja nüüd on meil avalikkuses väga palju või-, libauudiseid, kõikvõimalikke muid äh, teemasid ning see uus faas tähendab seda, et me ei karda läbirääkimisi, meil ei ole ja kuna me oleme taastanud äh, lootuse ja siis viimased arvamusuuringud on näidanud, et toetus Euroopale on toet-, kasvanud kuni seitsmekümne seitsme protsendini, riik on nüüd optimistlikum tule-, oma tuleviku osas umbes kuuskümmend protsenti elanikkonnast toetavad uue valitsuse poliitikaid, mõningates etnilistes kogukondades on toetus isegi veelgi kõrgem ja nüüd, kui me oleme lootuse taastanud, on meil vaja oma lubadusi ka täita, meil on järgmisel pühapäeval tulemas kohalikud valimised, on ka muid olulisi valimisi tulemas muudes Euroopa riikides, nagu näiteks Austrias parlamendivalimised samal päeval. ja väga oluline on see, et me tegutseks hästi, et meil oleks korralik valimiskomisjon, et riigi ja part-, riigiasjade ja parteide vahel oleks korralikud vahed tehtud ja ma Mm, võtsin ühe päeva vabaks, kasutasin eraautot selleks, et valimiskampaaniat teha. meil on vaja tõesti riigi ja partei asju lahus hoida, aga seda on väga vaja teha, ehkki see on keerukas. ning viimane asi, mm, meie äh, suhted naabritega, ma rääkisin sellest juba mingil määral äh,, meie jaoks on oluline teha järgmine samm, ma arvan, me arvame, et järgmisel aastal on olemas ka võimaluste aken, et institutsioonid on näinud, mis toimub, kui meie piirkonnaga ei tegelda, kui meil ei ole mingeid väljavaateid. meil on liikmesriike, kes tahavad rohkem meie piirkonnaga tegeleda. me tõesti tahame alustada puhtalt lehelt, et komisjon saaks meid äh, tõesti tingimusteta toetada. ja me oleme teadlikud sellest, et, et me ei saa äh, Euroopa Liitu astuda nii, et äh, Kreeka oleks meie vastane, vaid me peame läbirääkimisi pidama ja peame saavutama selle, et Kreeka oleks meie sõber ja liitlane see on äh, meie viis äh, sellele küsimusele läheneda. ma arvan, et sellega ma praegu lõpetaksin. palun mõelge minu riigist kui riigist, kus on palju võimalusi, mitte riigist, kus on kriis. ja Euroopa jaoks võiks see tähendada võimalust näidata, et et ähm, ei ole mitte ainult võimalik negatiivset dünaamikat peatada, vaid äh, on võimalik ka positiivseid tulemusi saavutada, et äh, kui on olemas üks piirkond, kus äh, Euroopa saab tõesti asju muuta, siis äh, see on Lääne-Balkan. meie tulevik on seotud teiega ja nüüd on tõesti äh, tulnud aeg, kus ka teie peaksite meile rohkem tähelepanu pöörama, aitäh! Thank you, Nikola Dimitrov for aitäh, minister Dimitrov, teie sissejuhatava sõnavõtu eest ning nüüd kolleegid kõigepealt. meie koosolek lõpeb kell kaksteist kolmkümmend, aga me leppisime kokku, et me jätkame kaksteist neljakümne viieni, mis on maksimum, mis me saame lubada endale. mul on nimekirjas juba kolmteist kolleegi, kes soovivad sõna võtta ja soovijaid on veelgi. ma üritan teha seda õiglaselt, aga ainus võimalus on teha nii, et igaüks saab sõna üheks minutiks. see on tõesti ainus võimalus. ning siis vaatame, kui kaugele me jõuame selles nimekirjas. ma üritan võimalikult paljudele kolleegidele sõna anda. alustame raportööriga härra Vaigel on Makedoonia raportöör, palun. aitäh, tervitan ministrit. tere tulemast meie komisjoni, tere tulemast Euroopa Parlamenti. oleme mitu korda varem kohtunud ning mul on hea meel, et kohtume praegu muutunud olukorras, muutunud õhkkonnas, oluliselt muutunud õhkkonnas. Te toote meile häid uudiseid Makedooniast. mul on väga hea meel seda kuulda ning võin kinnitada, kuna ma olen lugenud Makedoonia ajakirjandust nüüd igapäevaselt, näen ma ise, et atmosfäär, õhkkond on muutunud kardinaalselt. lisaks sellele, mida te rääkisite, rõhutan, et lepitus on sõna, mis on Makedoonia jaoks endiselt väga oluline. astutud on suur samm edasi uue valitsuse moodustamisega ning Makedoonia albaanlaste erakonna lülitamisega valitsusse. see on väga oluline riigi jaoks. nii et äh, tunnustan teie esimesi samme ministrina ning tunnustan prioriteete, mille te olete seadnud, prioriteete teie naabrite suhtes ja kuna minu aeg on piiratud, ütlen, et et eh, kindlasti võite loota meie parlamendi toetusele, kui me hakkame rääkima olulistest küsimustest, nagu näiteks küsimus eh, ühinemisläbirääkimiste alustamise ajast. see on väga oluline teema ja siin me teid toetame, aitäh! järgmisena parlamentidevahelise delegatsiooni juht härra Peeterle. Eh, aitäh, esimees! kõigepealt jagan teie hinnangut selles osas, et aeg on ooteruumist edasi liikuda. ning äh, olen samuti päri sellega, mida te rääkisite sellest, kui oluline on investeerida regiooni, teie regiooni. ning äh, mul on mulje, et Äh, selle strateegilise olulisuse mõte, see strateegilisuse olulise mõte, millest te rääkisite, et seda tajutakse praegu ja sellega nõustutakse laiemalt Euroopas. minu küsimus on, mida te kavatsete teha selleks, et tugevdada sisemist usaldust sest mida tugevamad te olete kodus, seda veenvamalt te saate esineda ka väljaspool, nii et minu küsimus oleks, mida te saaksite meile rääkida sellest äh, nõndanimetatud keele küsimusest või uuest seadusest äh, keelekasutuse kohta, et mida see tähendab, kui saaksite kommenteerida, aitäh ja, ja edu teile teie ametis! aitäh ning sotsiaaldemokraatide poolt äh, härra Fleckenstein, kes oli üks vahendajatest, väga lühidalt, kümme sekundit. usun, et peaksime olema enesekriitilised selles osas, kui kaua teid on ooteruumis hoitud. ning äh, väga võimalik, et see oli ka seotud selle varem mitte väga meeldiva olukorraga teie riigis. nii et peaksime teid toetama seal, kus see võimalik on ning peaksime samuti teid toetama, kui vaja, läbirääkimistel Kreekaga seoses nime küsimusega. me ei peaks pealt vaatama, me peaksime aitama, aitäh! aitäh, härra Fleckenstein! ja nüüd kuue nimel proua Sokorova. aitäh, esimees, tõesti, pärast äh, pika, pika ebastabiilsuse perioodi ja kriisi paistab praegu olema nii et no kõigepealt loomulikult tere tulemast, härra minister, paistab praegu olema tegemist siis pärast pikka ebastabiilsust äh, tagasipöördumisega normaalsusesse. Äh, kahjuks ei ole meil aega, nii et äh, ainult üks märkus, me ei jõua praegu selgitada seda tausta, aga kuidas on siis olukord läbirääkimistega, kas te soovite, et ühinemisläbirääkimised algavad nii, et mõlemad algavad mõlemale poolele soodsalt. ja nüüd Kreeka. Kreeka on valmis toetama teie Euroopa püüdlusi eeldusel, et lahendatakse üleval olevad küsimused ning äh, nime küsimus ei ole siin erandiks, see tuleb lahendada teel Euroopasse. usun, et et on, et te peaksite selgelt märku andma sellest, et olete valmis selle Nemme küsimuse lahendama. ning et äh, nüüd seoses läbirääkimiste alustamisega siin ei ole loomulikult vaja mitte ainult täita Kopenhaageni kriteeriumid, vaid ka peavad olema head suhted äh, naabritega aitäh, head kolleegid. rahvapartei nimel härra Kuukan, kes oli samuti üks vahendajatest. aitäh, härra esimees. tere tulemast, härra minister, väga meeldiv teid siin näha, isiklikus plaanis. Äh, tean hästi, et teid austatakse väga oma riigis, muuhulgas ka opositsiooni leeris. see on kompliment teile ja samas ka üleskutse käituda vastutustundlikult sest teilt oodatakse väga palju. seni näeme valitsuse tegevust positiivses valguses ning ma loodan, et see niimoodi ka jätkub. Te rääkisite juba kõigist olulistest teemadest, ma ei hakka neid uuesti loetlema, tahaksin rõhutada lihtsalt omalt poolt ühte asja. et jätkusuutlik ja konstruktiivne poliitiline dialoog valitsuserakondade ja opositsiooni vahel on oluline eeltingimus riigi liikumiseks edasi ning eeltingimus jätkuvateks ja stabiilseteks positiivseteks arenguteks tulevikus. siin räägiti ooteruumist, aga mina tahaksin küsida teise ooteruumi kohta, NATO ooteruumi kohta, kuidas siin olukord on? aitäh! aitäh nüüd ja nüüd härra Pikula! aitäh, esimees! mul on väga hea meel, härra minister, näha teid täna siin. Te kirjeldasite meile juba oma teekonda ning ma loodan, et Makedoonia teekond praegusest saab olema edaspidi lihtsam. olgugi, et illusioone ei tohiks endale luua, eriti pärast härra Junckeri kõnet Euroopa Liidu olukorra kohta Te rääkisite juba, et uue valitsuse strateegiline eesmärk on ühinemine Euroopa Liiduga. missugune on teie, missugused on teie suhted härra Ivanoviga, riigi presidendiga, sest eh, hiljutisel kohtumisel seoses suhetega Hiinaga rääkis ta, et Euroopa Liit ei ole huvitatud Makedooniasse investeerimisest ning teil on vaja alternatiivseid rahastamisallikaid ning seetõttu hakatigi rääkima Hiinaga. teiseks, kuidas kommenteerite kampaaniat kohalike valimiste eelselt, kas te näete ohtu pingete tekkimiseks? aitäh, härra Van Palen, üks minut. tere tulemast, härra minister ma mäletan, kui te käisite madalmaades ning meil oli väga hea koostöö, ainus asi, millest ma tahaksin rääkida, on see, et meil on siin Luksemburg ja Belgia provints ka, mis on Luksemburgi nimeline ja siin ei ole kunagi probleemi olnud. kui te olete Te ütlesite, et olete valmis kompromissile minema, Bulgaaria toetab teid ning ma loodan, et Ateena mõistab ka, et siin tuleb jõuda kompromissile. aitäh teile ja soovin edu! aitäh, Jens von Palen ja nüüd härra Epitideios. tänan! tere tulemast, härra minister! ma olen siin. kuna aega palju ei ole, siis teen lühidalt. ainus naaberriik millega võib tekkida territoriaalseid küsimusi, on Kreeka teil. ja me ei tahaks, et Makedoonia jääks teie riigi nimeks, sellepärast et Kreeka poolt on suhtumine niisugune, et te võtaksite siis nagu meilt ära tüki meie riiki. järgmine küsimus. kui te oleksite Kreeka olukorras, kas te aktsepteeriksite seda, kui riik saa-, sooviks astuda Euroopa Liidu või NATO liikmeks, millega teil on olnud kokkupõrkeid või erimeelsusi. et kuidas teil selle, seda küsimust arutatakse kodus? aitäh! ja nüüd äh, härra Preda, aitäh! Äh, härra minister, teil on õigus, äh, kui te rääkisite, et Lääne-Balkan on piirkond, millel on ast-, käia veel pikk maa. soovin teile õnne kokkuleppe puhul Bulgaariaga, see on väga oluline samm. ja mul on ka küsimus teile, sest te märkisite, et paar nädalat rääkisite paar nädalat tagasi referendumist äh, nime küsimuses, kas teil on mingi ajakava paigas ning kas see referendum ei tekitaks lisapingeid selle lepituse otsimise teel, aitäh. aitäh, proua Sovko. aitäh, härra minister, selle väga selge sissejuhatava sissejuhatuse eest Makedoonia suhtumise ja püüdluste teemal Euroopa Liidu suunal. Horvaatia poolt toetan teid, aga meediapluralismi osas ja ühiskonnale meedias nii-öelda ruumi jätmise osas seoses dialoogiga ning pingete maandamisega tuleks otsida samuti Euroopa teed. nii et ähm, ma kutsuksin teid üles olema rahu sobitaja ning parandama Makedoonia kuvandit, et meil ei tekiks tulevikus arutelusid välisasjade komisjonis, kus Makedooniat tuuakse halva, halvaks näiteks ja Mak-, Makedoonia oleks eh, pigem positiivne näide. aitäh, proua Sovko, proua Petir! aitäh! austatud minister, tervitan teid Makedoonia sõprade rühma poolt toetan Makedoonia ühenemist Euroopa Liiduga, Makedoonial on korduvalt näidanud, et ta suudab täita Kopenhaageni kriteeriumid ning et ta suudab ellu viia vajalikud reformid. Makedoonia ühinemine Euroopa Liiduga pärast kõiki positiivseid soovitusi komisjoni poolt ühinemisläbirääkimiste alutamise kohta oleks Euroopa Liidu ja Makedoonia huvides, kogu regiooni huvides. Makedooniat on blokeeritud juba üle aasta, üle kümne aasta ning lõpuks on kätte jõudnud aeg, kus suhtumine peab muutuma ja tõkked peavad kaduma Makedoonia teelt eurooplasse. Pole saladus, et Kreeka on blokeerinud Makedoonia püüdlusi tulenevalt nime küsimusest. ma nägin, et hiljuti Kreeka välisminister käis Makedoonias ning te arutasite küsimusi ning äh, Te mainisite, et Kreeka peaks tunnustama Makedoonia uut reaalsust ja tahtsin küsida, mida te selle all silmas pidasite, kas te arvate, et Kreeka muudab oma suhtumist nime küsimuses? aitäh, proua Kalniete nüüd! aitäh! tere tulemast, härra minister! ühinen kolleegidega, kes ütlesid, et meie parlamendis mõistavad järjest enamad Lääne-Balkani olulisust ning äh, Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise tähtsust. Euroopa Liit on kooper-, on koostöökultuur ja kaasamiskultuur. ning äh, loodan, et pärast kriisi uus valitsus suudab rakendada need põhimõtted ka Makedoonias. mul on hea meel kuulda, et äh, teil on edusammud nime küsimuses, sellepärast et Euroopa on manner, kus eh, inimesed, rahvad on liikunud edasi-tagasi ning eh, koos rahvastega on liikunud eh, jõgede, asulate ja mägede nimed ja kui nüüd hakataks tõesti mingit nime endale nõudma, siis ma ütleksin härra McAllisterile, et meie Läänemere-äärsed rahvad peaksime nõudma endale Preisimaa, Preisimaad, sellepärast et kuueteistkümnendal sajandil elasid seal preis-, elas seal preislaste nimeline Balti hõim. aga mit-, see ei ole meie viis ajalugu käsitleda ja meie viis koostööst aru saada. aitäh! ning äh, lõpuks härra Kefalogianis. aitäh, härra esimees ning äh, suur tänu, härra välisminister, teile sissejuhatava sõnavõtu eest. toetan äh, igasuguste reservatsioonideta teie püüdlusi Euroopa suunal eeldusel, et Kopenhaageni kriteeriumid on täidetud. siiski, nime küsimuses on toimunud arenguid, ent äh, siin peaksime olema tähelepanelikud selles osas, et ei tekiks mingeid territoriaalseid nõudmisi Kreeka suhtes probleem ei ole siin kahepoolne lihtsalt, see on laiem rahvusvaheline probleem minu hinnangul, meie hinnangul. ning NATO ja ÜRO on ka sellest puudutatud. kaks tuhat kaheksa ütles NATO, et eh, Makedoonia ühineb siis, kui lahendatakse nime küsimus ning eh, usun, et praegu Kreekas on positiivne seisukoht selles suhtes ning loodan, et sama on ka teie, teie juures, aitäh! kolmteist küsimust ja täpselt üksteist minutit. Less than a minute per question. ehk siis vähem kui minut küsimuse kohta, selge. aitäh teile nende sõnumite eest. üldiselt olen tänulik selle eest, et äh, tunnustasite seda hoogu, mis meil sees on. seda võib kogu piirkonnas ära kasutada ja ma arvan, et järgneva aasta jooksul saab ära teha kaks asja selles piirkonnas. võib-olla ma ei öelnud seda enne selgelt välja, aga ma tahaksin kogu piirkonna nimel väljendada meie tänulikkust parlamendile, sest parlament on olnud häälekam Lääne-Balkani piirkonna toetamisel võrreldes teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja ka juhtidega. lepitus ja rahvuslik ühtsus, neid teemasid mainiti paaril korral. me teadvustame seda teemat väga selgelt ning oleme investeerinud sellesse, et siseriiklikult oleks parlament tugevam institutsioon mind kutsuti esitlema oma esimese kolmekümne nelja päeva edusamme meie parlamendi äh, väliskomisjonis, siis ähm, peaminister tutvustas ka Bulgaariaga sõpruse lepingut. see on ennekuulmatu, et parlamendis avati selline allkirjastamata äh, tekstiprojekt ja see avaldati enne allkirjade saamist mainiti ka keele küsimust. jah, me rääkisime ka sellest parlamendis mitte ainult äh, formaalselt, aga ka parlamendikomisjonides. see kõik ei ole lihtne, sest üheks tõkkeks on kohalikud valimised ning te teate, et seetõttu poliitilised riskid on suuremad ja raske on teha tööd rahvusliku ühtsuse nimel nendel päevil, kui nad, kui valimised nii lähedal on. teiseks, see kriis ei kujutanud endast ainult moraalset kriisi, vaid ka seda, et institutsioonides oli selline karistamatuse kriis. ning vastutus on just selline teema, mis teeb selle teema äh, teatud isikute jaoks väga keerukaks, sest et need on need inimesed, kelle suhtes on alustatud õigussüsteemis teatud menetlusi. arvan, et pikemas perspektiivis me ebaõnnestume, kui meil ei ole üksmeelt suurte strateegiliste eesmärkide kontekstis ehk Euroopa, naabrid, NATO, majandus meil võivad olla erinevad mõtted nende teemade käsitlemiseks, aga vaja on ühtsust. mainisin oma parlamendi ees, väliskomisjoni ees seda, et mulle meeldiks väga selline välisasjade nõukogu, mis oleks kuidagi seotud Välisministeeriumiga, mis aitaks meil siis pidada arutelusid kõigi parlamendifraktsioonidega ning sinna võiksid kuuluda ka äh, haritlased ja kodanikuühiskonna esindajad, sest selline koda aitaks mind ka minu oma ülesannete täitmisel. ma ju esindan riiki ja mida laiem on konsensus selle suhtes, mida me tegema peame, seda lihtsam on ka õiges suunas minna. see võimalus minna lepitamise teed avaneb ilmselt pärast pühapäeva tõsi, valimistel võib vaja minna näiteks linnapea valimiseks teist ja kolmandat vooru, jah, siis võib minna kauem, aga eh, poliitiline tahe on olemas, sellepärast et ilmselgelt on seda vaja. tõsi, valitsus võib teha vigu, kui ei ole tugevaid alternatiive. ehk siis vaja on kodanikuühiskonda, on vaja meediat, aga on ka vaja tugevat poliitilist konkurentsi, sest et see on eluterve. ma ei tea, kui kiiresti me jõuame selles suunas liikuda, sellepärast et ma usun aususesse. ma pean ka mainima, et opositsioon otsustas moodustada kümme fraktsiooni, üks erakond kümneks fraktsiooniks selleks, et laiendada oma õiguslikke võimalusi kasutada igasuguseid venitustaktikaid parlamendis. parlamendis läks kaks kuud selleks, et äh, vabastada ametist endine riigi peaprokurör, ehk siis päris kaua, aga tõesti lõpuks jõudsime sinna. demokraatias on olulisem see, et asju teha korrektselt, kui see, et neid samu asju teha väga kiiresti, ehk siis osa sellest lepitusest on see, et parlamendi hakatakse võtma tõsiselt ja ka poliitilist dialoogi võetakse tõsiselt. küsiti NATO kohta. NATO peakorteris paar nädalat tagasi jõudsime ühele poole oma seitsmeteistkümnenda liikmelisuse tegevuskavaga minu karjäär on tegelikult kogu aeg olnud NATO-ga seotud, aastal kaks tuhat ma olin veel noor aseminister, kui me Vilniuse lepingule allkirja andsime. siis kolm Balti riigi, Sloveenia, Rumeenia, Bulgaaria, tol hetkel ka Albaania, eh, kirjutasid alla dokumendile, mis ütlesid, et Euroopa ei ole vaba, kuni kõik on allkirja andnud ja NATO-ga liitunud protsessidega mindi edasi ja aastaks kaks tuhat kaheksa olime me tegelikult üksi jäänud. ehk siis järgmisel aastal, kui on meie nii-öelda kaheksateistkümnes äh, plaan, siis me oleme jõudnud ka justkui oma kaheksateistkümnendasse eluikka, siis saame endale juhiload ja saame palju hoogsamalt äh, edasi liikuda. me peame saama lahti kõikidest me peame saama hakkama kõikide nende kriteeriumide täitmisega, mis on erinevate lepetega meile seatud, me oleme õigel teel. aastast kaks tuhat kaks oleme tegelikult panustanud NATO-sse, olime ISAF-is Afganistanis eh, suuruselt neljas panustaja näiteks vahepeal ning seitsekümmend üks protsenti rahvast toetab NATO-ga liitumist president ja kampaania teema, meil on oma erimeelsused, näiteks mm, me suudame samaaegselt koos eksisteerida, aga oleme suutnud ka luua sellise olukorra, kus valitsus, mind tõesti nähakse siin eraldi, sellepärast et meil on mõneti jagatud pädevused välisasjade küsimuses Äh, aga me proovime luua ühiseid seisukohti, mis lähtuvad sellest, milline on ikkagi rahvus, rahvusline, rahvuslik huvi meie meelest ning oleme selles mõttes presidendiga õiges suunas liikunud, ehkki jah, mõned ilmselged erisused on meil ka. võib-olla on isegi kasulik see, et vahetevahel eriarvamusi on. kampaania kohta kampaania kohta võib öelda, et Ähm, arvamusküsitlused näitavad valitsuskoalitsiooni kandidaatide mõningast edu, on tehtud katseid kasutada või mängida igasugustele hirmudele, nagu me kõik teame ja loodame, siis äh, hirm on ju kõikide poliitiliste lahingute keskmes tänapäeval näiteks pagulaste hirm ja sisserändajate hirm oli selline teema, mida prooviti kasutada tähelepanu kõrvalejuhtimiseks olulisematelt teemadelt. pidage ka silmas, et jutt on kohalikest valimistest, ehk siis äh, tuleb keskenduda näiteks äh, linnapea kandidaatide isiksusele, sellele, mida konkreetses kohas tarvis on ja nii edasi aga siiski need näitavad meile ka riigi meelsust ning tegelikult aitab see kontrollida ka riigi uue suuna legitiimsust. võtmetähtsusega on see, et pöörata tähelepanu OECD vaatlejate missioonile ja sellele, missuguse raporti nad koostavad. aga kui rääkida sellest, et ähm, riik riik ja erakonnad on lahus, pressivabadusest ja muust, siis neid teema, nende teemade seisukohalt on Makedoonia heas olukorras äh, valimiste korraldamiseks. nüüd küsiti, et mida meie teeksime Kreeka olukorras ja ka seda, et äh, mida ma pidasin selle all silmas, et ma ütlesin, et Kreeka sõbrad võiks aru saada, et praegu on selline lootusrikas moment, et meil on võimalusi piirkonnas on selline Aafrika tarkusetera, mille kohaselt äh, öeldakse, et kui sa teed oma naabri elu halvemaks, siis sa teed ka enda elu halvemaks. ja väga keerukas, isegi ebaratsionaalne on ju selline käitumine. Winston Churchill ütles, et Balkani piirkonnast tuleb rohkem ajalugu, kui me suudame vastu võtta, kui nüüd parafraseerida härra Churchilli äh, mul on ka üks Austria sõber, kes ütleb, et ähm, millal ometi muudetakse suhtumist ja lõpetatakse rääkimine ajaloolisest taagast ja keskendutakse sellele, mis riikidel praegu olemas on, nagu tervishoid ja muu. ehk siis ma arvan, et meie kodanikele oleks kasulik see, kui me teeksime tööd sõpruse valdkonnas äh,, Äh, mõistmise valdkonnas Makedoonia ja Kreeka vahel, tegelikult tegemist on ju tarkade inimestega, ma näen piiril kogu aeg, et piiriületajaid on väga palju, kui ma sõitsin Thessalonikesse, ma näen, et ettevõtjad on targemad, kodanikud on targemad ning see on ju hea lähtekoht ma ei usu, et seda vaidlust on võimalik lahendada, kui üks riik leiab, et ta on kaotaja olukorras. Kreeka ei saa olla edukas ja õnnelik, kui Kreeka on murtud. ehk siis me peame siin oma seisukohta muutma, oma nägemust muutma ja leidma sellise viisi teemat käsitleda, mis muudab olukorra mõlema riigi jaoks mugavaks. ma arvan, et nõnda saab edasi minna referendum. meie ehk siis Euroopa-meelsed äh, eurooplastel on ju kogemusi referendumitega. mõned neist ei ole olnud kõige edukamad, just nagu kõik teavad, aga tegelikult on see väga ähm, sügav teema, sügav teema ka riigi hinges, kui nii võib öelda peavooluerakonnad nüüd toetavad seda mõtet ja referendumi mõte tulenes sellest, et tarvis oli lahendust, mida riik ka aktsepteeriks. see tegelikult on seotud lepituse ja riigi ühtsuse aruteluga, ehk siis tuleb leida mingi alus selle probleemiga silmitsi seismiseks, selleks et teadvustada, milline on reaalsus, ja siis tuleb avada oma ühiskonda. aga ma viitaksin siin ähm, Kennedyle, Kennedy ütles, et ta ei tohi kunagi karta läbirääkimisi, aga kunagi ei tohi ka hirmupositsioonilt läbi rääkida. ehk siis me anname kõik endast oleneva, kui meil ei õnnestu, siis hea küll, aga me ei tohi läbirääkimisi karta. ja tegelikult ähm, me oleme aruteludega alustanud, mõtleme sellest, et mis see mure tuumik on Ateenas, miks see nii oluline neile on ja siis me proovime enda poolelt lahti seletada, miks see meile oluline teema on. ehk siis me keskendume just kõige olulisemale selle probleemi juures. paistab, et äh, kõneaeg on otsas, aitäh, tänan tähelepanu eest ja palun teie tuge positiivse optimistliku aasta kahe tuhande, kahe, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta jaoks, aitäh teile! Thank you so much, minister! aitäh, härra minister, see oli tõesti väga viljakas mm, arvamuste vahetus, kolleegid! jätkame kell kolm Serbia peaministriga ja meilt on ka laiendatud juhatuse koosolek, aitäh teile!